suur tänu. suur tänu, kallid äh, kolleegid äh, eelarve kontrolli õigusasjade komisjonidest. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes esitasid küsimusi. Äh, küsimused on valgustanud meie ja vastused on andnud palju informatsiooni meie komisjonide liikmetele. suur tänu teile, proua volinikukandidaat tihtipeale jäi meil tunne, et teil ei olnud piisavalt aega, et oma äh, mõte lõpuni öelda. nüüd on teil viis minutit aega, et oma äh, ettepanekud äh, või mõtted lõpuni välja öelda. suur tänu teile teie vastuste eest ja suur tänu teie kokkuvõtete eest. ootame neid huviga. Merci eh,. Ah, I, I... suur tänu enne kui oma viimase sõnavõttu esitan, siis esimeste loal sooviksin tänada tõlke, kes teevad oma tööd suurepäraselt nagu alati. tänan neid püüan teha väga lühidalt. sest et äh, ma ei talitaks õigesti, kui ma vastaksin mõningatele küsimustele rohkem ja teised jätaksin tähelepanuta, millele ma oleksin võinud paremini vastata. ma tõepoolest äh, ootan seda viit aastat, mis meil ees seisab ja olen teie partner ja valmis teiega kohtuma regulaarselt, nii et lõpetuseks kaks äh, põhilist sõnumit lugupeetud parlamendisaadikutele. esiteks soovin tänada mitte ainult sellepärast, et te pühendasite mulle oma aega ja tähelepanu. minu meelest oli tegemist väga konstruktiivse aruteluga ja see andis ka õige suuna meile kätte. meie tänane suhtlus, osadega teist suhtlesin ka enne tänast kuulamist. ja mul on selline tunne, et see, mis meid ühendab, on just nimelt see, et me tõsiselt usume sellesse, et me suudame töötada nii, et Euroopa inimestel oleks parem ja see juhatab mind mu teise sõnumi juurde ma tõesti tunnen, et tahan olla meie inimeste teener ja neid kõige paremini teenida saan just siis, kui hoian oma kõrvad lahti, oma meeled avatuna, oma südame avatuna. kui ma kuulan teid, kuulan nõukogu, kuulan meie inimesi. sest isegi, kui meil on lahkarvamusi, see kindlasti juhtub siis ikkagi me peame üksteist ära kuulama, me peame koostööd tegema ja peame leidma lahenduse selleks, et parandada seda, mida me teeme. mitte keegi meist, mina kõige vähem, ei nõukogu, ei komisjon tervikuna, isegi parlament mitte, ei saa üksinda selle ülesandega hakkama, pakkuda parimat teenust meie inimestele. Neid parimal moel teenida, kõik koos me saame sellega hakkama. ja me teeme selle ära, aitäh! nüüd ma pöördun komisjoni esimeeste poole kokkuvõtvate äh, märkuste tegemiseks, äh, kuid äh, enne sooviksin öelda iga komisjoni koordinaatorite need hindamiskoosolek, mis toimub ühiselt kõigi kolme komisjoni vahel, toimub täna õhtul kell kaheksateist null null ja lõpeb kell üheksateist kolmkümmend saal, saalis ASB üks kolm G Eh, suur tänu teile teie vastuste eest, ka kirjalike vastuste ees. vastasite neljakümne neljale küsimusele ning eh, nagu teil soovime ka, teie nagu soovime ka meie Euroopa kodanike nimel paremini tegutseda. Te teate, et teil eelarve on tagasihoidlik, see on kõigest üks protsent SKP-st ning just sellepärast, et ta on nii tagasihoidlik, peame me äh, teemasse suhtuma äärmise ettevaatusega. praegu oleme me parlamendi koosseisu tegevuse alguses ning meile langeb äh, ka mineviku koorem kakssada äh, mm, kakssada kakskümmend kaks äh, miljonit kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ja väga ja enne detsembrikuud peame leidma vahendid, et maksta, eh, maksta suur hulk sellest ära, peame tegema kõik selleks, et eh, Euroopa ei, eh, ei kuhjaks endale suuri võlgu. me peame tegutsema hakkama, oma kohustused likvideerima. suur tänu, suur tänu teie sõnavõttude eest teame, et äh, paljudes küsimustes on ennatlik kiireid vastuseid oodata, kuid oleme kannatamatud. ootame, et te kiirelt äh, vaataks üle mitmeaastase finantsraamistiku. see on valimiste järgne raamistik. raamistik pandi paika enne valimisi ning äh, nüüd saame me anda sellele viimased peab sisse viia viimased äh, viimistlused, muudatused, see peab vastama Euroopa kodanike ootustele konkurentsivõime parandamiseks, majanduskasvu suurendamiseks ning täieliku tööhõive äh, saavutamiseks. see oli see, mida soovisin öelda eelarvekomisjoni poolt ning äh, mis puudutab kolmsadat miljardit, siis järgnevatel nädalatel küsitakse selle kohta ilmselt väga palju ning see peaks äh, muidugi, eh, see pea, see ilmselt ei realiseeru enne kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, kuid ma soovin teile palju edu selle ähm, äh, küsimuse lahendamisel. ja tänan sõna oma kolleegile. We can do better suur tänu, sooviksin äh, selle sama lausega lõpetada, mida teiegi te, we can do better, saame paremini. meile meeldis see, et te ütlesite, et Euroopa Komisjon saab paremini töötada. meie toetame reforme. see komisjon on äh, äh, mineviku äh, jäigad struktuurid ära kaotanud ning ootame suure huviga teiega koostööd järgmisest kuust. ja nüüd õigusasjade komisjoni nimel nagu sooviksin tänada teie sõnavõttude eest teid, meil on nüüd piisavalt äh, andmeid selleks, et äh, oma äh, hindamistööd läbi viia, sooviksin meenutada, kohtume kell kaheksateist null null ASB üks G kolmes, suur tänu teile! suur tänu ning koosolek on lõppenud.